Liebe Kolleginnen und Kollegen, kolleegid, peame alustama. väga palju kolleege veel kohal ei ole, aga, aga ei soovi karistada neid, kes õigeaegselt kohal on, seega tere tulemast meie esimesele koosolekule pärast uue pausi loodetavasti oli teil kõigil ilus suvi, saite puhata, jõudu koguda nendeks suurteks ülesanneteks, mis sellel aastal veel meie ees seisavad. kõigepealt tahaksin tervitada meie uut öö, ähm, liiget siin öö, äh, komisjonis. eelmisel koosolekul juba lühidalt teda tervitati, tema ning nüüd tahaksin tervitada ka öö, äh, öö, äh, äh, uut liiget, kes asendab proua Komodiinit. uus liige on härra Samit Timeh. loodetavasti ma hääldasin tema nime õigesti ning öö, kindlasti saab meie koostöö hea olema. järgmisena päevakorrapunkt üks, päevakorra vastuvõtmine. siin öö, on meil väike muudatus. proua Libatska palus, et äh, haridussüsteemi äh, ajakohastamise arutelu lükkuks edasi poole neljani, sest äh, ta lennuk alles maandus just Brüsselis ja me peaksime raportöörile andma võimaluse ka kohal olla tema punkti arutelu ajal. loodetavasti kell pool neli on ta siin kohal ja, ja alustada saame Brexiti seirerühma aruandega. seirerühma esimees on meil juba kohal, seega teeksime seekord nii päevakorraga, kui te nõus olete. tundub, et olete, seega on päevakord vastu võetud. teine päevakorrapunkt, koosoleku protokollide vastuvõtmine, protokollide öö, äh, öö, äh, projektid neljandast maist, kahekümne esimesest, kahekümne teisest juunist ning kahekümne üheksandast juunist on äh, teie dokumentide hulgas olemas. kas teil on märkusi nende protokollide kohta? ilmselgelt mitte, siis ma teen ettepaneku, et nagu tavaliselt kuulutatakse protokollid vastuvõetuks, kui kommentaare ennem koosoleku lõppu ei esitata ka jällegi keegi vastu ei ole, seega kolmas päevakorrapunkt, esimehe teadaanded. kõigepealt tõlketeated. tõlgitakse järgmistest keeltest prantsuse, saksa, itaalia, inglise, eh, kreeka, hispaania, tšehhi, eesti, ungari, poola, bulgaaria ja rumeenia. ja tuletan teile ka meelde, et nagu ikka, kantakse istung ka veebis üle võtke veel teadmiseks, et koordinaatorite koosoleku otsused üheteistkümnendast juulist saadeti nagu äh, ikka kaheteistkümnendal juulil meilitsi kõigile liikmetele ning ametlikult kuulutati nad vastuvõetuks, kuna neljateistkümnendaks juuliks polnud ühtegi äh, äh vastuväidet nendele tulnud. tervitasin juba uut liiget nüüd üks teadaanne, mis ei ole nii rõõmustav. üks problemaatiline asi on meil kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvega. nõukogu paneb seekord ette, et umbes kuus miljonit eurot vähendatakse loomingulise Creative Europe'i programmi. üks koma viis miljonit Äh, äh, kärbitakse meediaprogrammist ning neli ja pool miljonit äh, kultuuriprogrammist. mis puudutab meediat, siis kolmteist miljonit soovisime meie eelarve suurenemist, kultuurivaldkonnas neliteist koma viis miljonit soovisime suurenemist, see oli ka komisjoni kahepoolses dokumendis aluseks. nõukogu ja parlamendi seisukohad on väga kaugel üksteisest, seetõttu on jäänud mul mulje, et nõukogu ei arva selle programmi öö, tulususest suurt midagi, nad tunduvad, et nad ei mõista selle programmi tähtsust. natsionalismi ja populismi vaimus kärbitakse pigem sellist programmi, mis aitab meil üles ehitada ühist kultuuri ühiste väär-, väärtuste põhjal ja minu arvates on see rumal. me teame, et meediaalaprogramm on palju populaarsem, kui meil vahendeid selleks on ning öö, Äh, me, äh, äh, asi muutub veel hullemaks, kui nõukogu ettepanek läbi läheb, aga kultuuri allprogrammis on, tundub, et see ei peaks enam üldse mingisugust rolli enam tulevikus mängima. minu arvates on see nõukogu ettepanek äh, vastuvõetamatu, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve võeti vastu suure hilinemisega ning praegusel hetkel äh, kui öeldakse, et pole piisavalt raha leitud äh, äh, selle programmi tegevuseks, on, on minu arvates väär. Euroopa äh, kultuuripärandi aastaks äh, äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal üritatakse leida lisavahendeid, leitakse, et kultuuripärandi aastale tuleks eraldada neli miljonit lisaks. aga kui me nüüd võtame ära sealt kultuuri allprogrammist selle raha, siis kultuurikomisjonina meie arvates selline lahendus ei saa olla vastuvõetav. võib tore olla, et meil on kultuuripärandi aastaks nii palju raha eraldatud, sest see on üle Euroopa nähtav programm, aga kui me vähendame üldiselt kultuurieelarvet, siis see on üldiselt vastuvõetamatu ning eeldatavasti olete te kõik sellega nõus. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal suur, said ainult üksteist protsenti taotlejatest raha kultuuriprogrammist, kaheksakümmend üheksa protsenti ei saanud, kuna raha lihtsalt ei ole. minu arvates tuleb nõukogule öelda, et nii need asjad ei käi ning läbirääkimisteks soovin ma juba kõikidelt teilt ja teie fraktsioonidelt toetust, et sellised kärped, mille nõukogu on ette pannud, ei leiaks parlamendi poolt toetust ning me peame võitlema nende summade suurendamise nimel, nii nagu me oleme varem ette pannud. loodetavasti te kõik aitate kaasa selleks, et need kultuuripoliitika rahastamise kärped nõukogu poolt läbi ei läheks. olgu, eks me näe, mida läbirääkimised toovad, aga kui aus olla, siis mind hämmastas see sügavalt, see uudis nõukogu poolt. ja ma soovisin sellest ka võimalikult kiiresti teile teada anda. nii palju siis minu teadaannetest esinaisena ja me peaksime nüüd kohe edasi minema päevakorrapunkt neli juurde, see puudutab esimest Brexiti seirerühma koosolekut. nagu te teate, siis äh, maikuus kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal määrati kultuurikomisjonis äh, Rahvapartei esindaja Bogdan Strojevski meie raportööriks Brexiti valdkonnas ning ka määrati ta esimeheks äh, meie Brexiti seirerühmas ning ma sooviksin, et ta ning ta sai ülesande siis ka teavitada meie komisjoni uuematest arengutest Te ju vast teate ajalehtedest, et kolm läbirääkimiste vooru on juba toimunud, viimane toimus eelmisel nädalal, terve suur hulk erinevaid positsioonidokumente erinevate teemade kohta on juba avalikustatud ning meie komisjoni seirerühm pidas oma esimest koosolekut juulis Strasbourgis just ennem suvevaheaega ning härra Strojevski vast tutvustab seda, mis seal koosolekul toimus ning vastaja tutvustab ka seda, milline saab olema meie komisjoni seirerühma töö ülesehitus, milles te olete kokku leppinud ning millised peaks teie töös olema peamised teetähised. härra Strojevski, teil on nüüd sõna umbes viieks minutiks. E, dziękuję bardzo. E, ja oczywiście mogę mówić e, troszkę dłużej, tak żeby pani Łybacka... Aitäh! ma eeldan, et ma saan natukene kauem nüüd kõneleda, kuna järgmine raportöör on veel tulemas. kahjuks eriti palju head infot ei ole. muidu räägiks ma pikemaltki. meie töörühm, meie seirerühm, sellel on põhimõtteliselt kolm kohustust. ja meie soovime ka öö, jääda selle piiridesse. ehk siis me peame andma oma panuse parlamendi lõppresolutsiooni, vastama jooksvatele küsimustele läbirääkimiste käigus ning kolmas kohustus öö, seisneb öö, dokumentide öö, analüüsis, mis tulenevad Brexiti protsessist ning mis kuuluvad meie huvialasse. nagu ees esinaine juba ütles, on toimunud juba kolm läbirääkimiste vooru. esimene kohtumine oli üheksateistkümnendal juunil ning see oli praktiliselt lihtsalt äh, läbirääkimiste avamine. ning äh, sisulist juttu seal ei räägitud, siis viieteistkümnendal ning kahekümne kaheksandal, äh, seitsmeteistkümnendal juunil äh, läbirääkimistel, äh, juulil läbirääkimistel ei räägitud sellistest asjadest, mis meie pädevusalasse kuuluks nüüd kahekümne kaheksandal augustil, aga teatud küsimused, mis meid puudutavad, tõstatati. ütleksin järgmist. Brexiti läbirääkimised toimuvad väga ebameeldivates tingimustes tuleb tunnistada, et ettevalmistus on puudulik. seal on isegi selline protseduuriline anarhia ja see ei saa kuidagi kaasa tuua head tööd ning head, häid tulemusi. olulistes küsimust, oluliste küsimuste hulgas kolmandas voorus olid näiteks äh, professionaalse kvalifikatsiooni vastastikune tunnustamine. ning tuleb tunnistada, et selle vooru viimasel hetkel lõpuks leiti, et äh, senine kord peaks edasi kehtima. see tähendab seda, et need diplomid, mis on senini välja antud ning mida välja antakse Brexiti protsessi lõpuni, neid tunnustatakse see on öö, küll väike asi, aga see tuleb ju ka otsustada, mis öö, juhtub nende õpilaste ja tudengitega, kes koolides või ülikoolides juba õpivad ning kelle olukorda Brexit mõjutab. ehk siis, et kas nende diplomid tunnustatakse või mitte sellest, mida me senini oleme kuulnud, võib järeldada, et suur hulk tudengeid õpib küll Ühendkuningriigis, aga väga palju britte Euroopas ei tudeeri. seetõttu on väga oluline selles valdkonnas meie huvisid kaitsta. see on seda olulisem seetõttu, et see puudutab ju noort nooremat põlvkonda, mis on üsna haavatav, keda me pe-, ning seetõttu peame me neid läb-, poliitilistes läbirääkimistes kaitsma. meieni jõudis ka info selle kohta, et eh, Briti ülikoolid nõuavad nüüd eh, tulevikus suuremat õppemaksu pärast seda, kui Ühendkuningriik äh, välja astub, aga need on alles sellised äh, väikesed äh, teatised, mitte mingisugused lõplikud otsused. kaheteist, kaheksateistkümnendal septembril toimub järgmine läbirääkimiste voor ja kui ma saan dokumendid kätte, siis ma kavatsen ka meie seirerühma uuesti kokku kutsuda. siis analüüsime seda uuemat infot öö, uusi arenguid. nüüd siis meie töö ülesehitus, ma teen ettepaneku, et liikmed peaksid tegelema väga oma pädevusvaldkonnaga, meie seirerühm on sellises olukorras, et me seisame silmitsi kogu aeg uute küsimustega aga need ei eh, pruugi alati meie pädevusvaldkonda kuuluda. me ei ole eh, mingisugune prügimägi, eh, mis tegeleb kõigega, mille teised on ära visanud, me peaksime tegelema ainult oma pädevusvaldkonnaga. loomulikult ei peaks väga rangeid raame paika panema, aga me peaksime tegelema kultuuriinstitutsioonidega, haridusega, koolitusega, põhikoolidega, programmidega nagu Creative Europe või Kodanike Euroopa ja nii edasi. kodaniku vabaduste puhul tuleb tagada, et kultuuriküsimusi ka laiemalt käsitletakse. eks äh, meile, meid huvitavad teemad äh, jõuavad lauale võib-olla alles järgmise aasta sügisel, aga me peame olema tähelepanelikud, sest ei saa lubada, et meie jaoks tähtsad küsimused, mis meie pädevusvaldkonda kuuluvad, jäävad meil kahe silma vahele. nüüd raha küsimused. mul on juba infot, et finantsküsimused brittide jaoks on väga kuum teema ning loomulikult on see seotud selle suure kampaaniaga, mis äh, ennem toimus, mille põhjal nüüd võeti vastu poliitilisi otsuseid. see puudutab äh, Ühendkuningriigi panust Euroopa Liidu eelarvesse äh, seetõttu räägitakse äh, Ühendkuningriigi kohustustest Euroopa Liidu ja liikmesriikide vastu. Äh, ning äh, sealsed arutelud ei puutu otseselt meie huvivaldkonda, aga nad võiksid meid siiski huvitada ennem äh, uut läbirääkimiste vooru toimub ka seirerühma uus koosolek, oluline on, et me kaitseme öö, äh, nende tudengite huvisid, kes õpivad Ühendkuningriigis ning öö, äh, ka nende huvisid, kes on juba diplomid kätte saanud. veel üks oluline asi eelarve kohta. see on loomulikult skandaalne, et üritatakse meilt ära võtta finantsvahendeid. ka proua Silvia Costa, kes tegeleb kultuuripärandi äh, asjadega. ütles, et see neli koma viis lisamiljonit peaks tulema välisvahenditest äh, see, et seda üritatakse leida eelarve seest, rikub tegelikult meie varasemaid kokkuleppeid, aitäh! jah, aitäh selle aruande eest ja see teie viimane märkus siis, jah, tõesti, ma olen nõus, niimoodi pole me kokku leppinud. seetõttu öö, äh, peab ikkagi varasematest kokkulepetest kinni pidama. koordinaatoritest, nii palju kui ma näen, on ainult Silvia Kosta praegu kohal. seega tema saabki sõna kaheks minutiks. jah äh,, raportöör on Rahvaparteist. vabandust, variraportöör oh.. das war Sabine suur tänu, proua esinaine. ja tervitan siinkohal kõiki kolleege taas pärast suvepuhkust. paar märkust, kõigepealt äh, aitäh kolleeg Strojevskile sõnavõtu eest, ta selgitas, mis siis on tegelikult äh, oli tegelikult võimalik selle esimese kohtumise raames ja selgitas, millised küsimused on meie jaoks kõige tähtsamad. vaadates äh, nüüd väljavaateid, mis meile on esitatud, kui me võrdleme Euroopa Liidu seisukohti ja brittide seisukohti, on loomulikult äh, kvalifikatsioonide küsimus äärmiselt e-, e-, oluline ja nende vastastikune tunnustamine ja samuti, mis puudutab just kolmandaid riike, ka see on meie jaoks väga tähtis. Äh, muudes küsimustes, mis on meie pädevusvaldkonnas, on asjad ähmasemad. aga ma tuleksin, muutuksin konkreetsemalt äh, veel paari asja, nagu näiteks äh, elamisload. mina ei ole jurist ega eriti pädev selles vallas, kuid olles rääkinud pädevate inimestega, tundub mulle, et Ühendkuningriigis on väga raske saada elamisluba. elukohta tunnustada on lihtne, kuid see ei ole elamisluba. elamisluba on tegelikult vähemuses nende inimeste seas, kel, kes elavad Ühendkuningriigis. nii et oleks äh, tähtis täpsemalt teada saada, et mis saab siis äh, pärast äh, kahe aasta möödumist, kas äh, kaobki õigus elada Ühendkuningriigis, see puudutab haridusvaldkonda, teadlasi, mitte ainult projekte, vaid ka inimesi, kellel on elamisload. tegutsemisvabadus haridusvaldkonnas teadlasena on siin tähtis küsimus. ja ajutine viibimine. siin räägitakse ajutisest elukohast äh, viie aasta jooksul, ehk siis üliõpilased, äh, töötajad siin ja siin võiks olla tegemist automaatse protsessiga. viibimisperioodide äh, liitmine töötajatele ja üliõpilastele ja nüüd äh, sotsiaaltoetus, see on seotud jällegi üliõpilaste, teadustöötajatega, äh, stipendiaatidena. see võikski jälle olla meie pädevusvaldkond. eelarve kohta võiks öelda seda, et on, oleks tõesti naeruväärne eriti kui me peame silmas Euroopa kultuuriaastat, oleks ju täiesti naeruväärne, kui meil oleks kaheksa miljonit ainult pool. aitäh, Sabine, soovid sõna? ei, jah, sa lihtsalt soovisid tagada, et, et ma sul kahe silma vahele pole jäänud. palun, kaks minutit. Sorry, I was taking my mul olid klapid peast ära, vabandust. suur tänu mulle sõna andmast. see on tõesti väga tähtis teema minu jaoks isiklikult, sest mina hakkasin poliitikaga tegelema just kaitstes sotsiaalset Euroopat, ma arvan, et see on võimalik, eriti noorte jaoks, terve elu olen ma töötanud noortega ja mitte ainult haridusvaldkonnas, vaid ka mitteametliku hariduse valdkonnas. mul on olnud palju kohtumisi noortega, kes on äärmiselt mures oma tulevikuväljavaadete pärast ja neile tundub, et neilt on röövitud lootus ja võimalused tulevikus. E, rääkides nüüd sellest, mis tulevikus hakkab juhtuma, noored vaatavad tulevikku, nemad, nemad võib-olla kavandasid osaleda mingisugustes Euroopa programmides ja nüüd nad kardavad, nad võiksid süsteemist välja jääda eriti noored britid, kes äh, tahtsid äh, tulla Euroopasse õppima, kardavad vägagi, et äh, nad jäävad sellest võimalustest ilma. küsimus ei ole mitte ainult üliõpilastes, vaid ka mitteametlikus õppes. ma olen väga aktiivselt panustanud just tõrjutud noortega tegelemisse. Nende, nende elukogemused on väga olulised, näiteks nad on osalenud rahuprojektides, Euroopa rahastatusega rahuprojektid on kaasanud inimesi väga erinevatest maadest, kus isegi ei räägitud samu keeli, kuid inimesed elasid koos kaks nädalat ja see muutis täielikult nende osalejate elu. seega mõeldes tulevikule, tulevastele üliõpilastele, tulevastele õppijatele, õpetajatele, sii-, see on, siinkohal oli elukestval õppel tähtis roll ja kulutused. Te rääkisite rahast, kuid inimkulut-, inim-, kulu on samuti oluline, see puudutab kõiki. üks konkreetne juhtum siinkohal, millest kirjutas The Guardian. Saj Karim, konservatiivist äh, parlamendiliige, kes on Euroopa Parlamendi liige, kes on väga euroopameelne, juhtis minu tähelepanu sellele. tema valija, mis on ka minu valimisringkonnast, Lancasterist, siis äh, prantsuse keele õpetaja kohalikus koolis tema lapsele öeldi kooli mänguväljakul, sina pead minema koju. ja tema, nende majja visati telliskivi. see, see on see, mida see läheb maksma inimestele, rassism, ksenofoobia. Brexiti protsess on seda kõike stimuleerinud. ja see jätkub minu koduriigis ja see on tõepoolest häbiväärne. ja, aitäh. jah, me ma arvan, kõik tunneme muret noorte, ka noorte brittide tuleviku üle. aga samas see on ju Briti valijate enamuse tahe, selle tulemus. aga kõik kolm institutsiooni, nõukogu, parlament ja ka Euroopa Komisjon on kokku leppinud, et kõigepealt räägime üle väljaastumise tingimuste üle ning sinna, selle alla kuuluvad ka öö, öö, meie kodanike tuleviku küsimused Ühendkuningriigis ning siis saame rääkida ka meie tulevastest suhetest, see puudutab loomulikult ka kõiki programme meil ning minu arvates on oluline, et me neid kahte asja omavahel ei öö, seo ma olen aru saanud, et Ühendkuningriik soovib programmidest küll osa võtta tulevikus, aga sellele käivad ka, sellega käivad kaasas ka omad kohustused, kaasa arvatud rahalised kohustused aga kolm institutsiooni on kokku leppinud, et kõigepealt räägime üle Brexiti üle ning siis alles räägime sellest, milline saab olema Ühendkuningriigi Euroopa Liidu tulevane suhe. ka seda tuleb meie töörühmas silmas pidada. samas me kõik ju öö, mõistame ka noorte inimeste muret Ühendkuningriigis, aga minu arvates on kolme institutsiooni poolt kokku lepitud tee õige. härra Messius. Thank you very much, Chairman. Uh, first of all, may I thank suur tänu, esimees, kõigepealt äh, tahaksin tänada teie lahkete sõnade eest sissejuhatuseks, on au ja rõõm olla siin, kultuur ja haridus on äh, ülimalt tähtsad. Euroopas, Euroopa Liidu riigid äh, jagavad ühist kultuuri, kuid konkreetsemalt üksikutest punktidest ma mäletan väga hästi, enne kui Suurbritannia liitus, oli palju koostööd äh, kõrgharidusettevõtete vahel ja madalamal tasandil samuti oli ka õpilasvahetusi ja koostööd. ja täna tõepoolest on brittidel palju koostööd ülikoolidega väljastpoolt Euroopa Liitu. nii et see ei ole mitte päris ainult tänu Euroopa Liidule, et sellised programmid eksisteerivad, kuid siiski ma arvan, et on oluline, et äh, läbirääkimistel Euroopa Liiduga ning äh, loomulikult ka seirerühmas on tähtis toetada olemasolevate programmide jätkamist. aga ka siis, kui Priit, äh, Suurbritannia saab sõltumatuks, on Briti ülikoolid, Euroopa ülikoolid, suhted valitsuste vahel selleks, et luua uued äh, sidemed, uued viisid tagamaks, et haridus, koostöö toimuks ja et meie ühine Euroopa kultuur ühendaks ka edaspidi meie rahvaid ja vastastikust mõistmist. aga esimees äh,, loodetavasti kolleegid ei lase mõjutada brittide hirmutamisest siin. arvud tegelikult ei kinnita seda ksenofoobiat äh,. Suurbritannia tervitab inimesi teistest riikidest ja me tervitame kõiki, palun ärge laske end sellistel kommentaaridel enne eksitada. Danke, Sabine Verheyen, zwei Minuten bitte. Ich glaube, dass der Kultur minu arvates äh, kultuurikomisjon võib-olla ei ole päris õige koht, kus pidada arutelusid Ühendkuningriigi siseolukorra kohta. me peaksime mõtlema selle üle, millised mõjud on kõigepealt Briti väljumisel olemasolevatest programmidest. me peame vaatama, millised pro-, programmid on kaasrahastatud, millistel tingimustel. nagu meie esinaine on juba öelnud, kõigepealt tuleks vaadata kainelt Äh, milline on praegune olukord, me ei peaks ju kuidagi unustama ka tuleviku koostööd, sest ega Briti saared kuskile eemale ei uju, nad on ka tulevikus meie head partnerid, aga selle üle saab siis rääkida, kui äh, see lahutus, äh, need lahutusküsimused on juba selgeks räägitud ning meie seirerühm peab ka kainelt üle vaatama äh, Äh, selle, kus võib olla probleeme, millised võivad olla nende tagajärjed, selle asemel, et kohe hakata rääkida ma tulevikust, kõigepealt tuleks rahulikult üle vaat-, vaadata praegune olukord, selleks et ei järgneks tulevastes suhetes kaos nii haridus- kui kultuurivaldkonnas, aga ka meedia ja teistes valdkondades peame äh,, oleme me ju väga tihedat koostööd teinud ja seetõttu on see lahutus väga äh, keeruline. me peame äh, mõtlema ka selle üle, millised saavad olema piirid, millised saavad olema selle lahutuse tagajärjed, äh, paika peavad olema pandud kõikide vastastikused kohustused, nii et me saaksime äh, uut koostööd Ühendkuningriigiga edasi arendada ning ma loodan väga, et eelkõige Briti poolt öö, välja toodaks, millis-, kuidas nemad öö, seda tulevikku ette kujutavad. kui ma mõtlen näiteks kõrgkoolide ja teadusasutuste peale, siis meil on seal projektid, mis kestavad pikki aastaid, millele on juba rahad eraldatud ning nendest ei saa viimastel aastatel, programmi aastatel lihtsalt ju välja astuda. aitäh! rohkem sõnasoove ei ole, seega Kristiina, teil lühidalt, palun. Tylko jedno zdanie, dziękuję pani przewodnicząca. jah äh,, aitäh, teen lühidalt. mis puudutab Bologna protsessi, siis tuleb tunnistada, et seal ei osale mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriigid, vaid ka teised riigid, seetõttu peab siin olema selgus. ma olen sellega öö, nõus, et kõigepealt öö, tuleb selgeks rääkida öö, lahkumise tingimused teine näide on näiteks Erasmus pluss pluss programm, ka seal ei osale ainult liikmesriikide inimesed. seetõttu peab need üksikasjad selgeks rääkima. ka kultuuriinstitutsioonide vaheline koostöö tuleb selgeks rääkida. selleks, et meie edasine koostöö toimuks sujuvalt, aitäh! ma olen täiesti veendunud, et seirerühm äh, annab meile ka edasistest arengutest äh, infot, härra Strojevski, äh, soovite veel paar sõna lõpuks öelda? ja siin esitati kaks küsimust, millele soovin ka vastata. Silvia Costa esitas ühe küsimuse, mis puudutab automaatsust ning öö, selle nappust eelarve vastuvõtmisel. kolleegide sõnavõtud öö, olid küll vastuolulised, seega kõik ei ole päris nõus. võib juhtuda, et see protsess toimub automaatselt, aga kui britid sellega nõus ei ole, siis meil praegu lahendust ei ole, praegusel hetkel mingisugust otsust vastu võetud pole. Ühendkuningriik lahkub Äh, Euroopa Liidus teel esiteks finantspõhjustel ning äh, teiseks inimeste vaba liikumise tõttu, mitte kapitali vaba liikumise tõttu. ning see saab olema kindlasti raske küsimus, millele me peame silma peal hoidma. on teatud haavatavaid inimrühmi, keda me peame kaitsma, see on meie ülesanne ja kolmas küsimus haridussüsteem ning äh, kõrgkoolid äh, Ühendkuningriigis, neid ei hinnata kõrgelt mitte ainult Euroopas, vaid üle maailma. ning Briti kõrgkoolid saavad sellest ka kasu. hiinlased, indialased ja teisedki rahvad annavad omalt poolt finantssüste äh, Briti haridussüsteemi. seega asi ei seisne ainult äh, tudengite juurdepääsus äh, kõrgkoolidele, vaid ka juurdepääsus stipendiumitele, mida on taganud ka Euroopa. mis puudutab finantspanuseid, siis öö, äh, privileegidest juba räägiti ning tõenäoliselt see stipendiumite küsimus pannakse lauale kunagi läbirääkimiste lõpufaasis. praegusel hetkel sellest pole räägitud. aitäh! nagu ma juba ütlesin, ma olen kindel, et härra Strojevski annab äh, töörühma tegemistest äh, tulevikuski meile teada Äh, läbirääkimised kestavad ju veel järgmise aasta ning tõenäoliselt ka ülejärgmise aasta alguses kestavad nad veel. järgmisena päevakorrapunkt viis. siin räägime me koos komi-, äh, äh, komisjoni teatisest Euroopa haridussüsteemi ajakohastamisest. kolmekümnendal mail tuli välja komisjon uue kooli ja kõrgkooli algatusega. see puudut-, see on seotud siis uue kõrgkooli strateegiaga, koolide arengu teatisega ning ka ettepanekuga, et kogutakse ka lisa jätkuandmeid selle kohta, milliseid koolis saadud oskusi kooli lõpetajad päriselus kasutavad. see peaks aitama kaasa kõrgetasemelisele ja kaasavale haridussüsteemile noorte inimeste jaoks. noored inimesed peavad saama ju kõik äh, teadmised ja pädevused, mida, mis neil on vajalikud kiire tehnoloogilise arengu ning üleilmastuva maailma tingimustes. kultuurikomisjonis on me, peame me seda komisjoni algatust väga oluliseks, seetõttu koostame ka algatusraporti. komisjoni esimeeste konverents arutab seda teemat järgmisel koosolekul, seda algatusraporti soovi mul on väga hea meel, et äh, kolleegid äh, EAK-id peadirektoraadist Sara Lynch ja Mihhail Deutsch on täna kohal ning äh, järgmise viieteistkümne, kahekümne minuti jooksul saavad nad tutvustada seda uut paketti. ma annan kõigepealt teile sõna ja jagage seda omavahel. peaasi, et viieteist, kahekümne minutiga hakkama saate ja, ja seda peate te kindlasti silmas. aitäh, proua esinaine! Um aitäh ka äh, kutsumast siia rääkimaks sellest teatisest. me tutvustame selle teatise sisu, aga, aga kõigepealt paar sõna selle kohta, miks praegusel hetkel äh, need äh, kõrg- ja koolialased teatised üldse koostati ja siis tutvustame sisu. on oluline ka tunnistada, et mõlema teatisega täidab komisjon ka president Junckeri prioriteete haridusvaldkonnas, Euroopa Liit arvab, et koolid ja kõrgkoolid peaksid mängima meie arengus keskset rolli Äh, see on seotud äh, tööhõivega, innovatsiooniga, äh, kodanikuühiskonna toimimisega, mis on pärsitud, kui me jätame kõrvale haridusvaldkonna. seetõttu lühidalt siis tulimegi me välja nende teatistega. Need teatised vaatavad kaugele tulevikku meie majandusolukord on endiselt keeruline, tegeleme endiselt kriisiga. ning meil on aeg öelda, et kui me pikemas perspektiivis soovime tõsta Euroopa konkurentsivõimet, siis äh, peame me selles valdkonnas ka, haridusvaldkonnas ka midagi ette võtma. see on seotud ka Euroopa Liidu tuleviku valge raamatuga, seal öeldakse ka, et meil on vaja suuri investeeringuid pädevuste ja haridussüsteemi turgutamiseks, riigi- ja valitsusjuhid oma kohtumisel Rooma lepingu kuuekümnenda aastapäeva puhul ütlesid ka, et kahekümne seitsme liikmelises Euroopa Liidus peab andma noormeestele kõige paremad haridusvõimalused. ka Pascal Lamy Äh, investeeringute raport mainib investeeringuid haridusvaldkonda, ehk siis kõik need suured strateegilised teemad on ka seotud haridusvaldkonnaga. see on äh, ka eraldiseisvalt oluline, aga see on seotud ka meie suurte eesmärkidega. on ka ju selge, et Euroop-, Euroopa Liidus teame me ju kõik, et haridusvaldkond on liikmesriikide pädevuses, liikmesriikide vahel on suured erinevused, samal ajal on Euroopa Liidul ka omapoolne pädevus ja ka kohustus toetada liikmesriikide vahelist koostööd, näiteks õpilaste vahetus, kogemuste vahetus, piiriüleste probleemide lahendamine. seetõttu koostasimegi selle teatise ühelt poolt siis öö, suured eesmärgid, teiselt poolt suured väljakutsed meie haridusvaldkonnas. mina räägiksin omalt poolt öö, natukene koolisektorist ja Saara Lynch öö, räägib kõrgkoolidest. koolid, koolidest rääkides tuleb tõdeda, et kõik uuringud näitavad, et, et äh, see esimene faas hariduses on ääretult tähtis. see on oluline kõrgkoolide jaoks, ka äh, professionaalse arengu jaoks äh, inimeste puhul, see annab tõesti vundamendi edasiseks arenguks ehk siis ka see äh, äh, haridus varajases eas annab vundamendi äh, ka elukestvaks õppeks edasiseks hariduseks täiskasvanuna. ning aitab kaasa ka arengule kar, karjäärile. teisalt, haridus on küll oluline, ju oluline valdkond, me teame, et see ei puuduta mitte ainult õpilasi ja õpetajaid, vaid peresid, kogukondi, kes kõik mängivad oma rolli ja kui vaadata, milline Euroopa praegusel hetkel välja näeb, siis ühelt poolt võib näha suuri ambitsioone, aga on ka palju muresid. Euroopa haridussüsteemid, maailma äh, võrdluses äh, teatud valdkondades on küll esirinnas, aga teatud valdkondades on suuri väljakutseid millega tuleb tege-, tegeleda kolm peamist äh, valdkonda, mil, mi-, mille me oleme siin teadmises kokku võtnud, on kõigepealt see pädevuste äh, arendamise tase õpilaste puhul. Äh, see võiks olla parem, viimane piisavoor eelmise aasta sügisel ei olnud just positiivse tulemusega Euroopa Liidu jaoks. stabiilsusest on saanud kerge tagasiminek, matemaatika ja loodusteaduste puhul paljudes liikmesriikides juhtus nii, on mõned liikmesriigid, mis on mõningates valdkondades täielikus tipus, aga teistes valdkondades on suuri probleeme seega PISA tulemused ei olnud päris sellised, mida ma oleks soovinud näha. teine valdkond, võimaluste võrdsus. ka PISA näitab, et meie haridussüsteem uut, to-, taastoodab sageli sotsiaalseid lõhesid. see on endiselt suur probleem ning kolmandaks, tehnoloogiline muutus, digitaliseerumine meie ühiskonnas on kolmas suur teema, millega meie väljakutsed on seotud. ehk siis võrdsed võimalused, pädevuste tõstmine ning digitaliseerimine. mida sellega teha? mida ette võtta? meil on kolm tasandit, kus on head näited liikmesriikidelt, kõigepealt kuidas kool, äh, luua tingimused, et koolid suudaksid hästi äh, funktsioneerida, et neil on ka piisav, oleks ka piisavalt ressursse. siin tuleb koostööd teha ka väliste äh, osapooltega, siis tuleb hoolitseda õpilaste ja õpetajate eest, tuleb välja töötada uusi õppemeetodeid, on liikmesriike mille jaoks on suur väljakutse ka õpetajate koolitus, see on teine suur teema, ning kolmas, millest me räägime, puudutab haridussüsteemi org-, äh, ülesehitust, seda, kuidas tagatakse kvaliteet, kuidas rahastatakse ja nii edasi. Nendel teemadel oleme me koostööd teinud liikmesriikidega selleks, et üldpoliitikat paika panna ning äh, nende kolme väljakutse ja teema äh, põhjal äh, äh, tulime välja selle uue tegevuskavaga. näiteks koolivaldkonnas on väga oluline liikuvus, mida saaks edendada koolides üle Euroopa, näiteks digitaalvaldkonda paremini ära kasutades selle, selle kallal me töötame, soovime seda edasi arendada, me töötasime välja ka ühe instrumendi komisjonis, mida me sügisel hakkame testima, see tähendab öö, äh, siis öö, äh, öö, äh, see on selline test, test, millega me saame digitaalset olukorda koolides kontrollida. selle põhjal saab edasi olukorda arendada. mis puudutab õpetajaid, siis koos liikmeriik, liikmesriikide ja sotsiaalpartneritega soovime me aidata kaasa ka õpetajate karjääri arengule. tuleb tagada, et see oleks atraktiivne elukutse. me peame mõtlema, kuidas seda elukutset äh, toetada äh, edasiste koolitustega näiteks. Äh, me peame toetama ka koolijuhte nende tähtsas töös. liikmesriigid ja selle valdkonna sotsiaalpartnerid on sellest väga huvitatud, eh, et edendada ka Euroopa üles dialoogi nendel teemadel. ja kolmas, eh, juhtimine, sooviksin öelda, et koos liikmesriikidega, nende liikmesriikidega, kes seda soovivad, eh, töötame me selle nimel, et nende haridussüsteeme reformida, äh, võtta üle äh, kogemusi teistelt liikmesriikidelt. me oleme koostööd teinud omavahel ja ka OECD-ga. kui liikmesriigid soovivad näiteks paika panna uut rahastamissüsteemi koolide jaoks, siis me saame neile teada anda, millised on teiste liikmesriikide kogemused nii palju lühidalt siis koolivaldkonnast ning mu kolleeg räägib kõrgkoolidest. jah, aitäh, proua Lynch. palun rääkige kõrgkoolidest. mis puudutab äh, kõrgemat haridust, siis ma lähen üle inglise keelele. siis viimase aja suurim poliitika mille me esitasime kõrghariduse kohta, oli aastal kaks tuhat üksteist, tundub, et see ei olnudki nii ammu tagasi, kuid see ei osutunud eriti kasulikuks liikmesriikide abistamisel, et nad saaksid ka oma riiklikke reformipoliitikaid paremini fokusseerida ja stimuleeriksid neid prioriteetse valdkondi, millele Erasmus pluss eraldati ja viimase kuue-seitsme aasta jooksul on see valdkond väga oluliselt muutunud. põhimõtteliselt seda suunab tehnoloogia ja ka töövaldkond, kuhu kõrghariduse omandanud jõuavad, vaid ka selles osas, kuidas õpetamist ja õppimist korraldatakse haridusvaldkonnas on tugevnenud konkurents ja kõrgkooli lõpetajad konkureerivad töökohtade pärast ja nii Hiinast, Indiast ja ka mujalt, mis tähendab seda, Euroopal on vaja suuremat uuendusmeelsust. me leiame, et kõrghariduse õppuritel on oluline roll äh, demokraatia arendamisel valdkonnas, kus teadmused ja ekspertteadmised on pidevalt surve all ja nendel on oluline roll äh, usalduse taastamisel äh, teaduse ja hariduse suhtes. seega me oleme äh, paika pannud teatud prioriteetsed valdkonnad, kuidas toetada liikmesriike ja kõrgharidusasutusi nende väljakutsetega toimetulekus. me muidugi mõistame, et haridusvaldkonnas kehtib liikmesriikide puhul lähimuspõhimõte meie haridustegevusvaldkonnal on jär-, neli peamist eesmärke esiteks eh, üle saada ebakõlast eh, olemasolevate oskuste ja tulevast vajalike oskuste vahel, et sellest lõhest üle saada. et eh, üles ehitada sellised haridussüsteemid, mis on kaasavad, äh, ausalt öeldes kõrgharidusse jõuavad põhiliselt keskklassi lapsed, äh, need, kes on madalama sissetulekuga perekondadest, ei jõua sinna ja sellega peaks kiireloomuliselt tegelema ja haridusasutused peaksid tihendama oma suhteid ümbritseva maailma ja kodanikuühiskonnaga ning äh, arendama oma õppurites ka äh, kodanike pädevusi. me soovime, et haridus panustaks rohkem innovatsiooni nendes piirkondades, kus nad tegutsevad. me soovime tagada kõrgharidussüsteemide tulemusliku ja efektiivse toimimise, et nad ähm, parimal võimalikul viisil kasutatakse ära neile eraldatavad ressursid. seega need on need neli põhilist eesmärki, mida me püüame saavutada, äh, kuid ma ei hakka neid kõiki põhjalikult teile tutvustama, kuid lubage keskenduda ühele, mis on meie arvates on äärmiselt oluline, kuidas toetada õpetamist ja õppimist, sest õpetamine äh, lisaks teadustegevusele on üks äh, olulisi aspekte meie soovime tagada, et õpetajaskonnal on piisavalt, piisavalt võimalusi oma pedagoogiliseks täiendõppeks. me tahaksime ära kasutada Erasmus plussi, e, et anda ka õpetajaskonnale suuremaid võimalusi e, liikuvuseks ja pedagoogiliseks e, täiendõppeks ja me toetame teatud meetmeid see seotub ka selles, kas meie algatus uuendusliku õppekava korraldamisel aitab äh, parendada õppimist nii klassis kui klassiväliselt. on mitmeid tingimusi, äh, kuidas tagada juurdepääs ebatraditsioonilistele õppuritele, äh, kuidas tagada õppuritele ka praktikavõimalused, kuidas suurendada nende liikuvust ja seda kõike selle programmi raames me äh, vaatame üle ka kõrgharidussüsteemi tervikuna, arvestades seda, milliseid ressursse on eraldatud ja näiteks kuidas äh, õpetamist toetatakse võrreldes teadustegevusega. Äh, see on üks aspekt, mida me sooviksime uurida. me tahaksime, et õppuritel ja tulevastel õppuritel oleks head võimalused oma äh, õpivalikute tegemisel, see puudutab ka nõndada STEM äh, valdkonda, äh, mida ka meie dokumendis rõhutatakse, et meie soov on, et õppurid oleksid paremini suutelised kohanema muutuva keskkonnaga, see tähendab ka erinevate valdkondade vaheliste oskuste omandamist ja suutlikkust kohanduda erinevatele nõudmistele, et neil oleks parem vastupanuvõime seega STEM on üks valdkondi ja me oleme seda täiendanud ka äh, kunstiõpingutega ja toetame äh, ka liikmesriike selles valdkonnas ja lõpetuseks me leiame, et me peame pöörama rohkem tähelepanu äh, õpilaste poolt omandatavale oskustele ja sellele, kuidas neid mõõdetakse erinevates riikides. ja seetõttu me oleme teinud graduate tracking ettepaneku, et me saaksime jälgida, äh, mida siis äh, kõrgkooli lõpetajad teevad pärast koolist lahkumist. siis kokkuvõttes oli see, mida meie kavandame kõrghariduse valdkonnas ja see seondub ka laiema lähenemisega, me ei tegele sellega eraldiseisvalt, kuid see seondub komisjoni laiema lähenemisega noorte toetamisel ja me ootame äh, teiega head koostööd nende ideede elluviimisel. ja, aitäh, proua Lynch. aitäh, härra Deutsch, lühikese ülevaate eest, mille te meile andsite. kõigepealt saaks sõna meie raportöör äh, proua Libatška, siis äh, kohal olevad variraportöörid, kui te soo-, soovite sõna, ning siis ülejäänud liikmed. Kristina Libatška, kaks-kolm minutit, palun. Bardzo dziękuję, to ogromne wyzwanie, trzy minuty, ale okei okay.. aitäh, üsna keeruline on kahe-kolme minutiga hakkama saada, aga olgu. kõigepealt suur, suur tänu teile teie ettekande eest aga ma tahaksin teid tänada ka selle hariduspaketi eest. ma olen teiega nõus. Teie peamise sõnumi öö, osas ehk siis kõige tähtsam öö, meie eesmärkide saavutamise juures on just haridus. ilma hariduseta me, me eesmärke ei saavuta, aga vahel jääb mul mulje, et haridussüsteemidega äh, üle äh, otsustavad pigem äh, liikmesriikide finantsministrid ning vastavad komisjoni ametnikud. meil on ju palju programme, kus on liiga vähe raha, näiteks Erasmus pluss ja me peame selle raha nimel võitlema. aga nüüd haridus. ma toetan peamisi teese teie teadmises me soovime oma raportis äh, neid laiendada. Äh, jagaksime need kahte plokki, kõigepealt näitaksime me, äh, kui paljusid valdkondi haridus mõjutab ning teiseks soovime näidata, et mitte miski ei asu tühjas vaakumis, hariduse ja süsteemi jaoks on vaja ka piisavalt raha. ning teine plokk, Euroopa haridussüsteemid, siit tuleb küsimus millele me üritame vastust leida tulevastel seminaridel. kas meil õnnestub neid süsteeme päästa või peame me rääkima sellest, et peame loobuma traditsioonilistest haridussüsteemidest, mis on seotud konkreetse kohaga minu arvates võib olla üksikuid väga häid näiteid, aga kui vaadata haridussüsteeme üldisemalt, siis võib-olla me peaksimegi selles uues suunas liikuma. kolmandaks, õpetajad. tuleb silmas pidada seda, et õpetajal on täiesti uus roll mängida. ta ei ole enam ainuke infoallikas, nii nagu varem. tänapäeval on ta pigem öö, juhendaja, suunaja, aga pädev juhendaja ei pea olema mitte öö, öö, sisulistest küsimustest teadlik, vaid ta peab tundma ka digitaalmaailma. see tähendab ka uusi meetodeid, ka õpetajate koolituses uues haridussüsteemis peab, mängib õpetaja veel suuremat rolli. ning viimane asi. kuidas meie saame aidata neid eesmärke täita? mis meie haridussüsteemides on kuidas tagada, et meie noored inimesed saavad see, sellise kasvatuse, et nad kõigepealt soovivad maailma tundma hakka, õppida ning et nad ka siis lõpuks piisavalt teadmisi saaks. loomulikult on äh, erinevaid allteemasid nagu kohustuslik haridus, äh, vabaõpe, äh, erinevad lahendused kõrgkoolide valdkonnas. meil on äh, plaanis äh, koostada, äh, kokku kutsuda konverents äh, vabaühendustega koostöös, kus me kõikidest nendest teemadest räägime, aga ma tean ka, et me peame siin kolleegidega ka kindlasti tulevikus huvitavaid arutelusid siin komisjonis. ning loodetavasti saame kasutada ka teie sõbralikkust, aitäh! suur tänu, Kristiina! proua Paskut ka kaks-kolm minutit. Egyetértek az előttem szólókkal, nagyon sok minden. Suur tänu, ma olen nõus eelkõneleja sõnadega. Äh, oluline on just see, et äh, meie peame läbirääkimisi oma pädevusvaldkonnas. üks eripära on siin heade tavade jagamine, mõnedes riikides on haridussüsteemid väga edukad, kes võivad olla eeskujuks. on ka riike, kel on raskusi. kuid üldiselt võib öelda, et kui vajalikud rahasummad äh, investeeritakse, siis saavutatakse ka tulemused. ressursside puudumisel on õpetajad frustreeritud äh, ning kokkuvõttes ka tulemused on kesised seda näitavad ka PISA testide tulemused. et kokkuvõttes äh, hariduse tähtsus, hariduse, hariduse kvaliteet on, äh, on need, mida me peame edendama. tuleb tõsta hariduse taset, mida pakuvad koolid. me ei pea keskenduma ainult tulemustele ning avaldama survet õpilastele. institutsioon, kool kui asutus peaks eelkõige motiveerima, peaks õpetama põhialuseid. ning äh, võimaldama õpilastel oma võimeid arendada. see puudutab nii baasteadmisi, keeleoskust, tähtis on see, et koolis õpitaks midagi terveks eluks. digimaailm, igapäevane elu, kodaniku kohustused. kohustused inimesena. kõik see, seda saab õppida koolis laps peab arendama uudishimu. ja see kõik on talle kasuks tulevases elus. ning õpetajate ja hariduse prestiiž samuti on tähtis teema. õpetaja karjäär peab olema noorte jaoks atraktiivne, selleks et õpetajateks ei satuks need, kes ei suuda midagi muud teha, vaid äh, tuleks teha nii, et õpetaja karjäär äh, oleks tõepoolest midagi ihaldusväärset. aitäh, härra Senjo. Pardon, sì. Eh, dicevo, ho ascoltato. Kuulasin eh, suure huviga seda arutelu, see teema on minu jaoks väga tähtis mõned ütlevad, et me tahame vähem Euroopat, mõned tahavad rohkem, mõned kritiseerivad Euroopat, kuid mina leian, et siinkohal me oleme teinud väga olulise sammu, proua Kosta rääkis sellest samuti ja ka teised kolleegid. see, mis minu koduriigis toimub, kes oli üks asutaja liikmetest ju Euroopa Liidus, näeme me väga paljusid murettekitavaid olukordi meie põhiseaduses on konkreetne artikkel, mis ütleb, et haridus, haridust võib anda riik, aga haridust võib anda ka kogukond või kohalik omavalitsus. ja siis vastavalt see, kes selle eest vastutab, ka maksab. mis mulle hetkel muret teeb ja kogu minu koduriigile muret teeb on see, et hakkab tekkima olukord, kus järjest rohkem on neid, kes üldse koolis ei käi. ja mida nad siis teevad? Nad käivad koolides, äh, mida ei reguleerita korrektselt ja sellel on ka elukoha suhtes oluline tähtsus. on tekkinud olukord, kus on uskumatud hooned, kuid siis mõnes teises keskkonnas näeme me et haridussüsteem ei võimaldagi inimesel üldse saada äh, juristiks või õpetajaks, kus tegelikult ei, ei olegi olemas äh, kvaliteetset haridust. ja õpetajad ometi peaksid tekitama vaimustust õppimise vastu ja seda hetkel ei toimu. järjest rohkem oleme me olukorras, kus tõelised väljakutsed ehk siis osalemine nii õpetaja kui õpilase kui perekonna poolt on muutunud äh, küsitavaks. kuidas me mõjutame perekondade valikuid näiteks? on erinevaid haridusmudeleid maailmas. võrrelgem neid vaadelgem neid. haridus peab ju olema meie tulevase Euroopa nurgakiviks, identiteedi ja tuleviku nurgakiviks. aitäh, proua Šoidrova, kaks minutit. suur tänu nende selgituste eest ja teema tutvustuse eest. ma pean siiski tunnistama, et ma ei ole päris kindel, kas ma nüüd äh, räägime komisjoni teatisest kui poliitilisest dokumendist, see on minu esimene küsimus, või räägime me sellest uuringust, mis koostati kõrghariduse kohta. tundub, et nii see siiski ei ole, sest äh, me räägime siin ka teistest haridust, hariduse tasanditest ju. mulle tundub, et teatis, äh, millest te rääkisite, siin ma ei saanud päris hästi aru. millest jutt on jutt? ja see ongi minu esimene küsimus ja ma tahaksin teada, mis on selle New Skills Agenda teatise staatus? see on ju siiski hea dokument ja ma ei näe otsest seost siin. võib-olla te ütlete, et siin on seos olemas, aga New Skills Agenda, siin on mitmed äh, instrumendid, mõned neist on äh, pühendatud ka kõrghariduse kaasajastamisele ja mulle tundub, et siin ei ole midagi ju muutunud. Te rääkisite uute oskuste agendast ja mina oleksin tahtnud, et meil oleks siin pisut täpsemalt asjad paigas. ei saa ju olla nii, et, et koostatakse uus dokument uute allikate, uute instrumentidega, sest meie arvates see tegevuskava on eriti oluline. me, meil on vaja eesmärke ja need eesmärgid tuleb ka täita ja see oleks äh, see, mida mina sooviksin teha. teha siinkohal üleskutse selleks, äh, et oleks selge meie seisukoht, me ei ole rahul, me tahame konkreetseid äh, ettepanekuid Euroopa tasandil. aitäh, veel kolm sõnasoovi on. ja sellega sulgen ka kõnelejate nimekirja, järgmisena Julie Wood, kaks minutit uh, probably don't need ma ilmselt ei vaja kahte minutit, ma tahtsin lisada, et mul on hea meel kuulda äh, äh, nagu Sarah Lynch ütles, et STEAM on nüüd see kontseptsioon, mida edasi arendatakse, eks äh, ju. sest liiga kaudu see STEM lähenemine äh, oli eraldatud äh, humanitaarteadustest ja kunstiõpingutest ja see oli ebaloomulik äh, Äh, eraldus ja mul oli väga hea meel kuulda, et te seda nii loomulikult ütlesite. Äh, sest kui seda hakatakse nüüd kasutama ka komisjoni kõnepruugis ja poliitikakujundajate ja teadlaste kõnepruugis ja teadlaste ringkondades on see äärmiselt oluline saavutus, kuid äh, probleem on jätkuvalt selles, et, et me peame seda tutvustama ka tööandjatele me peaksime minema kaugemale haridusvaldkonnast, tagamaks seda, et äh, tööstuses äh, osalevad äh, tööjõus ja ametiühingutes osalevad inimesed mõistavad selle STEAM lähenemise tähtsust. see on oluline ja tõsine samm neid kokku viia, see ei ole mingi, mingi väheoluline, see on oluline algatus, tänan teid selle eest. aitäh härra Samit. <clears throat> Madame Chair, allow me first of all to äh, proua esinaine, suur tänu äh, võimaluse eest äh, võtta sõna ka selles komisjonis ja mind tutvustada. mina endise kultuuriministrina olen jälginud selle teema arengust riiklikul tasandil ja ootan nüüd entusiasmiga seda, mida ma saan selles komisjonis teha ma igati tervitan komisjoni vastavat teatist sellel teemal. kui me räägime hariduse ajakohastamise vajadusest, siis mulle meenub põhimõte, et haridus äh, võib käsitleda kui mitmeotstarbelist äh, võtit isiksuse äh, arendamisele, majanduse kasvule, konkurentsivõimele, innovatsioonitegevusele ja see muudab ja mõjutab ka elukvaliteedi nii isiku tasandil kui ka ühiskonna tasandil. ja me oleme teinud olulist rõhuasutust äh, siin õpetajate koolituse suhtes äh, kõrghariduses ja ma viitan siin komisjoni teatisele. ma tahaksin öelda, et ma igati tervitan Malta ülikooli jõupingutusi selles osas, et pakutakse Äh, õpivõimalusi ka teadlastele ja õpetajatele, sest äh, nendel on vaja ka omandada uusi kommunikatsioonioskusi. või viide äh, õpetajate tähtsusele, siis seda tuleks siduda vajadusega, et õpetajad muutuksid samuti huvitatud osapooleks ja oleksid osa sellest edasisest dialoogist ja lõpetuseks ma ütlen õppuri seisukohalt, me peame ka nendele hariduse huvitavaks muutma, neid motiveerima, et see oleks nende jaoks interaktiivne kogemus ja komisjoni teatises on mitmed need küsimused käsitlust leidnud ja ma leian, et see seab meie ette suure väljakutse aitäh, Silvia Kosta, kaks minutit. Invece eh, ritengo molto importante. ma tahan lisada, et on äärmiselt oluline, et komisjon on äh, küll väikese viivitusega hakanud arvestama sellega, et on vaja üldist äh, pilti äh,, mis on laiem kui üksikud programmid ja projektid ja ma arvan, et see on õige suundumus, et meil on nüüd ülevaade äh, meie seisvatest probleemidest ja väljakutsetest, millele keskenduda nii kõrghariduses kui ka üldiselt äh, koolihariduses. keskendumine õpetajatele, kellel on oluline roll täida, kuid nagu kolleeg Libatska ütles, see uus hindamissüsteem ja haridussüsteemide mõju hindamine näitab meile, et tänu sellele, et me mõistame palju paremini seda, mida nüüd seiresüsteem võimaldab meil saavutada. arvestades seda kahte olulist teatist, on välja toodud väga õiged prioriteetsed valdkonnad, millele keskenduda, õiged valikud on tehtud ja meil on esitatud ka raamistik äh, kolmest raportist ja me peaksime nüüd mõtlema, millised valdkonnad on horisontaalselt olulised. ja lõpetuseks, kui me räägime hariduse ajakohastamisest, tuleb silmas pidada kolme aspekti. kaasatus, kaasamine, võib-olla selles osas me peaksime olema nõudlikumad sest me peame mõtlema äh, sellele mitmekihusisusele, erinevatele ebavõrdsuse olukordadele. teiseks, dialoog süsteemide vahel, kutsehariduse ja teadushariduse vahel, ka vertikaalsel suunal. väga sageli meil puuduvad sillad äh, äh, kutsehariduse ja teiste haridusvaldkondade vahel. ja tuleb mõelda sellele, kuidas soodustada seda suhte loomist ja kuidas siis edendada haridussüsteemi juhtimise suurepäraseid süsteeme. see on oluline meie jaoks, varireportöörina ma olen sellele väga palju keskendunud juhtimise aspektidele. suur tänu ja nüüd kolleeg Murganov, kaks minutit. Anche da parte mia ringraziamento due o tre sottolineature. ka mina tahaksin tänada ja lisada omalt poolt paar asja. meil on vaja raamistikku, seda on juba mainitud. samuti peame mõistma paremini, kuidas paremini edendada ja tuua erinevad haridustasemed üksteisele lähemale vastasel juhul tekivad raskused oskuste ülekandmisel ja meil on vaja tagada ka selgus meie aluslepingutes selles valdkonnas, et Euroopa Liidu pädevustel on teatud piirid. kuid meil on vaja ühildada äh, õppekavad, erinevad valdkonnad ja selleks on vaja leida võimalused, et luua Euroopas korralik äh, haridusruum ja rahvusvahelistumine on selles valdkonnas äärmiselt oluline. me võime siitpool, siinpool pakkuda oma kogemusi ja ühte küsimust, mida on juba korduvalt esitatud, kuidas stimuleerida eh, inimesi eh, omandama õpetajakutset, kuidas julgustada, ergutada eh, kõrgkooli lõpetajaid asuma õpetajateks ja see mõjutab ka majanduslikku olukorda Euroopas ja see on seotud ka sellega, kuidas õpetajakutsesse suhtutakse. ja ma tahaksin meenutada kõigile, et kaasamise aspekt on äärmiselt oluline, kuid see tähendab ka haridustaseme tõstmist, sest see on üks väheseid võimalusi mis annab võimaluse nendele, kellel on vähem võimalusi eh, selle sotsiaalsel karjääriredelil ülespoole tõusta. aitäh, paar lauset ka minu poolt. tuleb tunnistada, et meil on lähimuspõhimõte ning keegi ei soovi ju luua ühtset haridussüsteemi Euroopas, see ei toimiks kunagi, aga see ei tähenda, et liikmesriikidel ei peaks olema ühised eesmärgid haridusvaldkonnas ning öö, teie nüüd räägite ka sellest, et saaks paremini jälgida, et neid eesmärke ka täidetakse. ma kuulen siseriiklikelt poliitikutelt pidevalt seda, kui oluline haridus on, aga tegusid ei järgne, järgne sellele, piisavalt ei ole raha selleks, et haridussüsteemid oleks tõesti sellised, et kõik saaksid parima võimaliku hariduse võib-olla saame me oma raportis mainida ka seda, et et võiks kokku leppida, et igaüks eraldab oma eh, eelarvest teatud kindla protsendi eh, haridusele. Eh, jah, Saksa ja Kreeka puhul on see küll erinev, aga sellest või see, seda võiks mainida me peaks minema investeeringutest rääkimisest äh, tegudele üle, võib-olla kui me paremini saame ka jälgida, kuidas meie ühiseid eesmärke täidetakse, siis võib-olla astume veel sammu edasi. nüüd äh, härra Deutsch ja proua Lynch, äh, lühidalt saate veel sõna ah,. raportöör Kristina, üks minut. proua esinaine liikmesriikidel on keerulised küsimused vastata, nad on kok-, aga nad on kokku leppinud, suutnud kokku leppida äh, äh, kaitsekulutustes, küll nad suudavad kokku leppida siis ka hariduse rahastamises. härra Deutsch, aitäh teile lühidalt kõigile äh, suur tänu sõnavõttude eest, ma ootan vägagi teie edasisi arutelusid ja koostööd kuulsin teie käest ka selle konverentsi kohta, kindlasti soovin isegi seal osaleda. ma soovisin lihtsalt üle korrata selle, mis meie jaoks komisjoni poolt tähtis on. et me kuuleksime teilt ja ka nõukogult seda, et, et meie prioriteetide analüüs on poliitiliselt, liigub poliitiliselt õiges suunas ehk siis, et me peame vaatama haridust laiemalt, peame nägema suurt pilti, et see on seotud sotsiaalse valdkonnaga, innovatsiooniga, äh, üleilmastumisega, et see oleks poliitiliselt ka selge ning me, meie jaoks on oluline ka see, et te kinnitaksite, kas me oleme välja toonud õigete väljakutsetega. näiteks äh, kaasavus äh, Äh, erinevused ühiskonnas ja koolides, äh, õpetajate olukord, ehk siis, et te peaksite üle kinnitama meile, kas me oleme õigesti äh, identifitseerinud need väljakutsed ning loomulikult lõpetuseks oleme me välja toonud ka valdkonnad, milles me oleme kõvasti koostööd teinud liikmesriikide kolleegidega ning oleme jõudnud ka edusammudeni, näiteks kvaliteediraamistik äh, äh, jätkuhariduseks või äh, õpetajate jätkukoolitus. meil on vaja koostööd pidada ka tehnilisel tasandil. aga meil on teilt vaja kuulda, kas meil on poliitiliselt õiged prioriteedid paika pandud, aitäh. aitäh, proua Lynch ma ei arva, et mul on midagi suurt lisada selle üldisele esitlusele. ma usun, et me hakkame üksikasjade suhtes tihedamat koostööd tegema. Äh, sedamööda meil teie raport hakkab kujunema. me oleme üldiselt nõustunud nendes üldistes suunistes, äh, millele me peame keskenduma. kui on vaja mingisuguseid selgitusi konkreetsete meetmete kohta, mida me kavatseme edasi viia, siis me hea meelega anname teile neid selgitusi. ma tahaksin täpsustada, et me räägime täna teatisest, kuid nagu Michal ütles, loomulikult see ei ole lihtsalt sulepeast välja imetud, see toetub varasemale tööle, ka uute oskuste tegevuskavale seega jah, selleks on ka teised dokumendid, alusdokumendid, millele toetuda, kuid üldiselt öeldes me praegu arutame teatist ja jääme ootama koostööd teiega. aitäh, minu arvates oli väga kasulik arutelu, äh, sissejuhatus meie edasistesse aruteludesse ning ma loodan, et e-, esimestel komisjoni esimeeste konverents järgmisel nädalal algatusraportiga kinnitab, ma küll ei tea, mis põhjustel nad seda ei peaks tegema, ma ootan väga meie edasist koostööd ja arutelusid sellel teemal, see on väga oluline teema kõikide liikmesriikide jaoks. ja kui me suudame oma tegevust äh, siin Euroopa Liidus rohkem koordineerida ning võib-olla äh, suunata liikmesriike natukene ka õigemas suunas, siis äh, tuleme vastu kõikidele Euroopa kodanike soovidele. suur tänu siia tulemast, et te tutvustada seda uut algatust ning ootan väga tulevast konstruktiivset koostööd, loodetavasti ka nõukoguga. aitäh! So, wir kommen nun zum letzten äh, Tages... Viimane päevakorrapunkt tänasel koosolekul ähm, audiovisuaalteenuste äh, direktiivi kolmepoolsete läbirääkimiste tagasiside, see on kinnine koosolek, seega kõik külalised, kes ei kuulu Euroopa Parlamenti või meie komisjoni, äh, palun lahkuge siit saalist, see puudutab ka personaliliikmeid, ka nõukogu ja komisjoni inimesi siin